kallid kolleegid, alustan meie tänast istungit e. ning meil on siin kolm juhatajat, kes eh, peale eelarvekomisjoni on seotud ka eelarve kontrolli komisjoni ning eh, õigusasjade komisjoniga. sooviksin öelda tere tulemast proua Kristaliina Georgievale, kes eh, on ehm, komisjoni asepresidendi kandidaat vastavalt suunistele komisjoni ametisse kinnitamise kohta, mis on lisa, kodukorra lisa kuusteist. Euroopa Parlament hindab voliniku pädevust, nende Euroopa-meelsust ja nende isiklikku iseseisvust. Euroopa Parlament hindab eh, eh, ka nende eh, no, valdkonna tundmist ning nende kommunikatsioonivõimet. sooviksin meenutada ka seda, et enne kuulamist on, vastas volinikukandidaat kirjalikult ettevalmistavatele küsimustele, kirjalikud vastused jagati laiali kõikides ametlikes keeltes. meie arutelu toimub selliselt asepresidendi kandidaat teeb äh, sissejuhatava sõnavõtu, äh, mis ei tohi kesta üle viieteist minuti. ja äh, kuulamise lõpus on tal viis minutit lõppsõnavõtu tegemiseks. pärast seda algab algab küsimuste-vastuste ring, nelikümmend viis küsimust Äh, saadik esitab küsimuse, asepresidendikandidaat vastab ning äh, selleks on kolm minutit. minut küsimuse esitamiseks, kaks vastamiseks. esimene küsimuste ring äh, on fraktsioonide poolt, iga fraktsiooni poolt üks küsimus. ja teiseks, teises ringis Eh, eh, esitavad küsimusi komisjonide esindajad, kõigepealt eelarvekomisjon, siis eelarve kontrolli komisjon ning lõpuks õigusasjade komisjon. pärast seda sooviksin pöörata teie tähelepanu sellele, et kõik sõnavõtud tõlgitakse kahtekümmet kolme keelde, kõik osavõtjad võivad oma emakeelt kasutada palutakse, et sõnavõtjad võtaks arvesse seda, et need, kui te soovite, et teie kõne, te sõnavõtte hästi tõlgitaks, siis ärge rääkige palun liiga kiiresti. tahaksin teie tähelepanu pöörata ka sellele, et äh, meie istungid äh, kantakse otse üle Euroopa Parlamendi koduleheküljel ning et äh, <clears throat> video Eh, video ülesvõte sellest eh, on, seda on võimalik konsulteerida meie koduleheküljel. <clears throat> ning eh, sooviksin meie kõigi nimel, proua asepresidendi kandidaat, teile öelda, kui suure huviga ootame me kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve ettevalmistust, see e, e, e, kui <clears throat> suure huviga ma eh, mis puudutab eh, maksmata eh, jäänud makseid, mis on väga oluline selleks, et Euroopa Liidu liikmesriikide võlaprobleemidega tegeleda. me ootame hoolikalt ka seda, kas, eh, mis saab kolmesajast miljardist eh, investeeringuteks mõeldud eurost, milline mõju on neile kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, et eh, need kauaoodatud sätted lõpuks ometi ellu viia. samuti oleks huvitav teada, kas oma, oma vahendite küsimus lõpuks lahendatakse ja tahaksime teada, milline hakkab olema Euroopa par-, äh, milline hakkab olema parlamentaarne kontroll euroalas. Äh, nüüd annan sõna proua Ingeborg Gresslere, kes on eelarve kontrolli komisjoni esimees. tänu. sooviksin tervitada siin volinikukandidaat Georgievat ka eelarve kontrolli komisjoni liikmete poolt meie eh, eh, volinik, meil on uus voli, uus komisjon, kelle ülesanded on juba laiali jaotatud ning see ülesannete ümberjagamine annab võimaluse selleks, et kontrolli eh, poliitika ning pettusevastane poliitika toimuks ühtlasemalt ning seitsmendik Eh, komisjoni töötajateks tegeleb pettusevastase võitlusega, teie olete üks neist volinikest, kes selle küsimusega tegeleb. soovitakse paremaid eh, tulemusi selles valdkonnas ning selles globaalses struktuuris näeme võimalust, et eh, e-, koolarve kontrolli, eelarve küsimusi on võimalik tugevdada, ootame huviga koostööd teiega ning näete, et nelikümmend viis küsimust, mis teile esitatakse, mis puudutavad euro, eelarve kontrolli e, e, küsimusi, te näete, et need küsimused on väga huvitavad, need kestavad, küsimused-vastused kestavad kolm minutit ning loodame teiega e, koostööd teha kõigi Euroopa maksumaksjate huvides. ja nüüd anname sõna härra Svobodale kes on õigusasjade komisjoni eh, esimees. suur tänu teile. tere päevast, eh, daamid ja härrad, tere päevast, proua Georgieva. ma ütleksin teile tere tulemast meie eh, kuulamisele õigusasjade komisjoni poolt. meie komisjon esitab teile kõigest piiratud hulga küsimusi, nii nagu see ka peaks olema. aina enam on Euroopa Liidu eelarve ja tema õige rakendamine meie murede keskpunktiks. kuid äh, eelarve pädeva asutusena on Euroopa Parlament veendunud selles, et on äärmiselt oluline, et euro-, eelarve äh, äh, poliitika ja pro-, eelarveprogrammid oleks hästi rakendatud. see on äärmiselt tähtis liikmesriikide ettevõtete ja kodanike jaoks peame tegema kõik selleks, et Euroopa Liidu ametid ja institutsioonid äh, võivad äh, toetuda nende inimest, nendele inimestele, kes on hästi kõrge kvalifikatsiooniga efektiivsed äh, ja motiveeritud. Teil on oluline portfell, mis sisaldab ka äh, Eh, inimressursse, seega olete te otseselt eh, sõltuvad eh, töötingimustest ning mobiilsusest komisjonis, samuti kaudselt ka muudes küsimustes, mis on äärmiselt olulised meie töötajate jaoks kõigis Euroopa institutsioonides, ametites ja kogudes. Te olete vastutav selle eest, et inimfaktor toimiks hästi. Euroopa Parlament on ta-, teadlik Eh, selle ülesande tähtsusest ning sellega seoses õigusasjade komisjon eh, kavatseb eh, teiega koostööd teha koos eelarve, eelarve kontrolli komisjoni liikmetega. kuulame huviga teie järgnevat sõnavõttu. proua asepresidendi kandidaat, teil on sõna